jätkata selle aruteluga. ning oleme jõudnud viimase tänase päevakorrapunkti juurde, nimelt komisjoni avaldus ummikseisu kohta määruse tuhat nelikümmend üheksa kaks tuhat üks läbivaatamisel. sõna on volinik Borsil suur tänu, president, teeksin järgmise avalduse. kolmekümnendal aprillil kaks tuhat kaheksa tegi komisjon ettepaneku ümber sõnastada määrus üks null neli üheksa murd kaks tuhat üks. kuna pärast Lissaboni lepingu jõustumist jõudis see dokument ka parlamenti, siis esitas komisjon kahekümne esimesel märtsil kaks tuhat üksteist teise ettepaneku mis oli eraldi, kuid oli lisanduseks esimesele. eesmärk oli muuta määrus siduvaks Lissaboni lipi, lepingu ja põhiõiguste hartaga, kuna Lissaboni leping on Euroopa Liidu institutsioonidele õiguslikult siduv, kui nad tulevad välja õigusloomeliste ettepanekutega ning liikmesriikidele, kui nad neid ettepanekuid, seadusi ellu rakendavad esimese lugemise seisukoht, mis võeti viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat üksteist Euroopa Parlamendis vastu, sisaldab mitmeid muudatusettepanekuid, mis on seotud selle määruse, nende määruste osadega, mida komisjon muuta ei soovinud. komisjoni arvates ei ole need muudatusettepanekud kooskõlas institutsioonide vahelise kokkuleppega ümbersõnastamise küsimuses. komisjon esitas oma seisukoha, mis puudutab neid Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid oma teatises tegevuse kohta, mida on ette võetud par-, parlamendi arvamuste ja raportite kohta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta osaistungjärkudel. kaasõigusloome menetluse käigus, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, siis komisjoni ettepanek ja ja parlamendi esimese lugemise seisukoht on arutlusel nõukogus. järgmine faas peaks tähendama nõukogu ühisseisukoha vastuvõtmist. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üritas Taani eesistujana saavutada varajast teise lugemise kokkulepet. komisjon toetas eesistuja jõupingutusi, aga komisjoni arvates ei pühendatud piisavalt palju aega põhjalikumatele aruteludele kolme institutsiooni vahel. selle tulemus oli et kokkuleppele toona jõuda polnud võimalik. komisjon on avatud tõelisele arutelule mõlema seadusandjaga Euroopa Liidus, aga komisjon kinnitab, et on vaja leida õige tasakaal põhiõi-, selle põhiõiguse vahel ühelt poolt, et peab olema juurdepääs Euroopa Liidu dokumentidele, mis on kirjas artiklis nelikümmend kaks Euroopa põhiõiguste hartas, ning teiselt poolt vajadus kaitsta teisi õig-, õiguspäraseid huvisid. et meil on vaja kaitsta teisi avalikke ja eva-, erasektori huvisid ning teisi põhiõigusi. suur tänu! aitäh selle selgituse eest! esimene fraktsioonide nimel kõneleja on proua Sommer aitäh, härra president. määruse üks null neli üheksa kaks tuhat üks ülevaatamine, mis puudutab juurdepääsu dokumentidele, on olnud üsna lõputu protsess. miks ei ole kuhugi jõutud? miks on selline patiseis? lihtsalt sellepärast, et raportöör on nagu kangekaelne laps kes ei soovi mitte mingisugusele kompromissile jõuda. see on probleem, kuna see on vastuolus ka olemasoleva õigustikuga. loomulikult nõukogu ei ole selliste muudatustega nõus äh, ei olda nõus sellega, et me jõuame tohutu teabenõude laineni, me soovi-, ka komisjon soovib seda ju vältida. kui ei ole võimalik välja sõeluda võtmeinfot, siis meie kodanikud pöörduvad ise meie Euroopa Liidu ja institutsioonide vastu ning siis nad ei mõista üldse, mis siin tegelikult toimub, kas me seda tõesti soovime, samal ajal muudaks selline lahendus ka meie töö siin parlamendis väga raskeks, sest kui, sest siis peaks igasuguseid, kõiki arutelusid Euroopa Parlamendis protokollima ja arhiveerima. kas selline õigus peaks jääma ainult Euroopa Parlamendile, võib-olla küll, aga kas see on siis meie kodanike huvides? me oleme alati öelnud, et äh, õigusloome Euroopa tasandil peab olema läbipaistvam. loomulikult meiegi soovime, et meie kodanikele oleks ulatuslik juurdepääs dokumentidele, aga samal ajal me mõistame, et see juurdepääs peab olema tasakaalustatud, ühelt poolt tuleb silmas pidada andmekaitse vajadusi, teisalt peame silmas pidama ka seda, et meilgi peab olema oma arutlustes piisavalt äh, argumente oma vaidlustes komisjoni ja nõukoguga oleme me ka need asjad välja toonud, raportöör aga ei ole valmis järele andma, see on vastuolus siin üritatakse minna palju kaugemale juurdepääsust dokumentidele, näiteks soovitakse, et ka mitteametlikud triloogid peaks olema protokollitud ja äh, Äh, kättesaadavad, juurdepääsetav peab olema kogu, peaks siis olema kogu menetluskord, kogu protseduur ning see läheb ilmselgelt liiga kaugele ning see võimaldaks äh, sekkuda jällegi rohkem sidu, erinevatel huvigruppidel ja lobitegijatel samuti muutuks siis äh, juurdepääsetavaks ka privaatne teave, seda ei tohiks ka lubada. ohus oleks ka siis ärisaladused, kuigi see, see, seda tuleb kaitsta eriti konkurentsiõiguses, me peaksime tulema rohkem vastu oma kodanikele, peaksime toetama komisjoni ettepanekut ning ma õhutan raportööri natukene vastutulelikum olema härra raportöör. Äh, proua Sommer ilmselgelt äh, vassis raportööri ja suurema osa saadikute seisukohtade kohta. tegelikult Euroopa Komisjon ei täitnud ümbersõnastamise kokkulepet ning meie komisjon mainis selle ka ära. Öeldi, et et tuleb toetada kokkuleppele jõudmise jõupingutusi, tuleb tunnistada, et eesistujamaa ja meie enda jõupingutusi õõnestas komisjon kulisside taga. seeläbi, et äh, näidati parlamendi seisukohti vales valguses, ma kahetsen väga, et härra Sefkovitš ei ole siin kohal, ta keeldus ka libekomisjoni tulemast ma kahtlustan, kas järsku ta mitte seda dokumenti pole proua Catherine Day kätte andnud ja ise sellega enam ei tegele. komisjon ei võtnud absoluutselt arvesse meie ettepanekuid, muudatusi, nad lihtsalt ütlesid ei. avaldage oma ettepanekud, meie oleme valmis avaldama enda ettepanekud, Taani eesistuja on valmis avaldama enda omad kindlasti ma tahaksin küsida komisjonis käest, kuhu nad nüüd edasi soovivad liikuda, kas nad soovivad minna Euroopa kohtusse, et nad teeksid seda tööd, mida meie õigusloojatena kodanike eest peaksime tegema. Euroopa Kohus on vastu võtnud mitu olulist otsust, mis puudutab uut õiguslikku raamistikku tulenevalt Lissaboni lepingust, mis on seotud juurdepääsuga dokumentidele. just hiljuti, mis võttis kohtu, kohus vastu, vastu otsuse, et õigusloome on protsess, mille läbi on ainult võimalik äh, demokraatliku ühiskonna toimimine, seega ka kohtu peaprokurör Äh, toetas meie seisukohti. me peame laiendama selle määruse rakendusala kõikidele agentuuridele, üksustele ja institutsioonidele. me peame selgitama, et liikmesriikide vetot siin küsimuses ei ole, meil on vaja paremat läbipaistvust. parlament on valmis minema kompromissile ja teiega asju arutama, meie koda koostab juunikuu täiskogus resolutsiooni, ning vaatamata proua Sommeri jõupingutustele pärssida tänaõhtust arutelu. meile ettepanek viib meid arvatavasti edasi. murdkem välja patiseisust, aga parlament ei saa tegutseda üksinda ilma komisjoni ja nõukoguta. kui patiseis alles jääb, siis ma kinnitan teile, kodanikud eemalduvad veelgi Euroopa projektist ning kriitilisel ajal olete te Euroopat alt vedanud. parlament sellist strateegias kaasa ei tee. Herzlichen Dank, Herr Cashman. palju tänu, härra Cashman. järgmisena saab sõna proua Sargentini. Um, aitäh, president, palju tänu. austatud president, ähm, täna ähm, me arutasime siin äh, Stockholmi programmi koostöö tegemist liikmesriikide vahel vabaduse, turvalisuse ja õiguse alal ning rääkisime ka sellest, kuidas kodanikud suhtuvad Euroopa Liitu ja kuidas on võimalik, et komisjon teeb koostööd äh, Rahvapartei variraportööriga ja, ja alati siis nad väidavad, et kõige tähtsam on konfidentsiaalsus, konfidentsiaalsus tuleb alati kõigepealt küsimus on selles, et avald-, avaldada tuleb kõik võimalik, mida on võimalik avalikustada, aga alati räägitakse sellest, et kõik peab olema konfidentsiaalne, mina leian, et õigus on raportööril, jutt käib usaldusest ja usaldamatusest. usaldamatust on niigi juba liiga palju kodanike seas Euroopa Liidu suhtes ja mis puudutab eh, nii komisjoni, parlamenti kui nõukogu, siis ei peaks olema niimoodi ilmtingimata, kui me tõepoolest näitame kodanikele, mis dokumentides on kirjas, liikmesriigid, kes soovivad jääda oma süsteemi juurde, näiteks Holland või Taani, võivad seda eh, teha, aga hea oleks, kui meie läheksime avalikustamise teed. kui me seda ei tee, siis sellest on väga kahju. see näitab, et, et me ei, me ei usalda oma kodanikke ja, ja ei ole oodata, et siis kodanikud meid usaldaksid. aitäh. sõna saab härra Papa-Nikolau. palju tänu, president me arutasime siin just Stockholmi programmi rakendamist ning äh, nüüd oleme jõudnud äh, dokumentidele juurdepääsu õigusakti juurde, see kõik näitab, et äh, me oleme nii-öelda ajas maha jäänud ja tegemist on ülesandega, mida meil tuleb täita, millega tuleb meil hakata tegelema. pärast Lissaboni on muudetud dokumentidele juurdepääs lihtsamaks ja mulle tundub, et tuleb tõesti avaldada kõik need dokumendid, mis ei ohusta avalikku korda. volinik Borsil on täiesti õigus, kui ta ütles, et inimõigusi ei saa seada küsimärgi alla ja neid ei saa eh, seada mm, ette teistele huvidele. kas me ütleme, et avalik huvi või, või avalik kord Äh, on midagi sellist, äh, mida me tõlgendame väga laialt. meil on vaja leida õige õrn tasakaal ja ma usun, et sellise tasakaalu leidmine on võimalik, vaatamata nendele hõõrumistele, mis meil siin on olnud viimastel, viimastel aastatel ja tõesti on aeg sellest äh, patiseisust üle saada. üldiselt võib öelda, et meil on äh, probleeme äh, tundlike dokumentide registreerimisega vastavates äh, registrites. ma tahaksin komisjoni käest teada saada, et miks on nii, et mõned dokumendid ei ole isegi arhiveeritud, et neid ei ole registreeritud registrites? aitäh. järgmisena saab sõna härra Maras aitäh, president, sooviksin kõigepealt toetada meie raportööri Michael Cashmanit, väljendada toetust tema pettumusele, et volinik ei tulnud libekomisjoni ette ja seetõttu me olemegi palunud tänast arutelu, et oleks võimalik realistlikult selle teemaga ometi edasi liikuda. tänaõhtune arutelu annab annab meile taaskord võimaluse avalikult välja öelda, et me oleme huvitatud kokkuleppele jõudmisest, vaatamata pettumust valmistavatele ähm, arengutele viimastel aastatel. meie fraktsiooni jaoks on see teema väga oluline ja me loodame, et me jõuame sellest ummikseisust üle enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõppu läbipaistvus, aruandluskohustus on olulised põhimõtted Euroopa Liidus, mis aitavad võita kodanike usaldust ning selle õigusaktiga edasiliikumise takerdumine ähm, on tõesti kahetsusväärne. meie soovime nii nõukogult kui komisjonilt saada teada, millised on need takistused, mis ei võimalda meil edasi liikuda selleks, et leida kompromissi. samas tuleb äh, öelda välja ka seda, et, et äh, me soovime, et meie äh, kodanikud saaksid olla kindlad, et me leiame kompromissi. ja toetan ka seda, mida ütles kolleeg Michael Cashman, nimelt kolleegidel on õigus äh, eeldada seda, et Euroopa Parlament, kes on, keda nad on valinud, et, et nendel on õigus väljendada inimeste häält ja soove nõukogu ja komisjoni ees ja see, et antud õigusaktiga on viivitusi, on tõesti midagi sellist, millega peavad tegelema nii komisjon kui nõukogu ehk siinkohal ma tõesti toetan raportööri seisukohta. aitäh, proua Intvelt, palun. aitäh, president. avaldaksin tunnustust proua Sommerile, kes äh, tegi nii hästi järgi Sir Humphrey't ma ei usu oma kõrvu, kui ma kuulen, et keegi siin saalis ütleb, et me ei peaks kodanikele liiga palju infot jagama, sest see ajaks nad lihtsalt segadusse. olge nüüd, see on nagu mingisugune farss televisioonis, sellist juttu ei ootaks kunagi Euroopa Parlamenti arutelusaalist meil on vaja e, küpset kodanike liitu ja kodanikud tõesti ääretult ootavad läbipaistvust, sest läbipaistvus on aruandluskohustuse nõude täitmise aluseks, mis on hädavajalik demokraatias. meie räägime sellest palju, komisjon räägib sellest palju, nõukogu räägib sellest palju, komisjon räägib tõesti väga palju sellest, et, et tagasi võita kodanike usaldus. president, võib-olla te meenutaksite volinikule, et meil käib siin arutelu. austatud härra volinik, austatud härra volinik, palun kõneleja püüab tähele, teie tähelepanu võita. nüüd olete valmis ikka mind kuulama, jah? meie räägime, komisjon räägib väga palju sellest, kuidas kodanike usaldus tagasi võita, aga samas meil ei ole mitte mingit läbipaistvuse kultuuri Euroopa Komisjonis, ma võin seda tõendada, ma andsin komisjoni kohtusse ühes kohtuasjas, kus keelduti juurdepääsust dokumendile ja annan ka nõukogu kohtusse ja, ja olen valmis uuesti seda tegema, andma ka komisjoni kohtusse. ja kui mina seda ei tee, siis teevad seda kodanikud. olete näiteks kuulnud äh, aktast äh, demonstratsioon selle kohta, kuidas äh, salatsemine võib kõik põhja lasta, siis ACTA on siin suurepäraseks nõid-, näiteks äh, väga kahju, et nõukogu ja komisjon on võtnud sellise minimalistliku lähenemise läbipaistvusele. seega komisjon, tehke kõik endast võimalik selleks, et sellest patiseisust üle saada. aitäh ja sõna saab proua Aken ja nüüd oleme olukorras, kus on järjest kasvanud kodanike usaldamatus, nad ei usalda Euroopa Liitu üldiselt ja komisjoni siis konkreetsemalt, aga komisjonil ei lähe see korda. kuna neil on justkui olulisemad põhimõtted, et siis administratsioon, teenuse osutamine ja kodanik peaks saama selle tähelepanu. kui me nüüd liikmesriikides ring, ringi liigume ja püüame käituda Liss-, Lissaboni leppe alusel, siis võiks olla rohkem läbipaistvust. ma mäletan Taani eesistumise aega väga hästi ja mulle öeldi või neile öeldi, et on halb mõte muudu-, muuta äh, vana korda. aga komisjon ei soovinud komisjoni enamikuga nõustuda, ehk siis kom-, komisjon endiselt leiab, et on võimalik see küsimus kõrvale lükata. ja ma arvan, et, et äh, paljudele meeldiks et komisjonil ei oleks üldse eksimusi, kui teil oleks nüüd aega käsitleda neid projekte, siis me peame mõistma, et kõik teevad ju vigu. küsimus on ju ka usalduses, avatuses, kui me, kui me peame komisjoni oma publikuks, seetõttu peaks olema komisjonil väga hea administratsiooni käsiraamat, seda ju lubati ja nüüd härra proua Karatsa pilt ja juurdepääs dokumentidele on oluline, et tagada avatus ja juurdepääs kodanikele. kui me oleme püüdnud äh, seadust äh, ümber muuta, nüüd on aeg ummikseisust välja tulla, parlament on selleks valmis ja nüüd komisjon ja nõukogu eesistuja peaks istuma ühise laua taha ja arutama lahendamatuid seni lahendamata küsimusi. uus määrus tuleks vastu võtta. küsimus ei ole muidugi iga hinna eest kompromisside tegemisel. küsimuse all on ikkagi läbipaistvus ja väga selgete va-, vastutuste võtmised Brüssel on meie kodudest väga kaugel ja seetõttu me peame liitma oma jõud, et taasluua usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu. aga seda me ei suuda ju teha salatsemisega, mida me kardame? meil ei ole midagi varjata. loomulikult äh, peab olema ka erandeid, tegemist on väga keeruka küsimusega. andmekaitse ja inimeste puutumatus, sellest tuleb kinni pidada. aga armas Sofi, avalik äh, juurdepääs ei tähenda ju veel Wikileaksi. me peame jääma truuks äh, läbipaistvusele, oma kohustustele, oma vastutusele, me peame avaldama äh, lobistide nimekirja ja äh, olema mis tahes salajaste hääletamiste vastu. kodanikel on õigus teada, kuidas me otsuseid langetame eh, nende nimel, mis need seadused ja otsused ju mõjutavad nende elu. ehk siis eh, me peame osalema. me peame looma olukorra, kus eh, kodanikel on tunne, et otsuseid langetatakse demokraatlikult ja, ja nende arvamus on esindatud ja proua Pilt, kas te olete nüüd selle küsimusega nõus, mis esitati? Yes, thank you. Uh, well, first... nüüd üks eri arvamus. Wikileaks ei puutu siia, ma tahaksin öelda, et kodanikud võtavad asja enda kätte. ma väga olen selle poolt, ma olen täiesti nõus teiega ja ma usun, et kolleegid samuti, aga see läheb vastu äh, proua Sommeri ütlusega. nii et oleks kasulik ikkagi teada, mis on EPP seisukoht lõppude lõpuks. proua Pilt, palun. aitäh, tähe-, tänan Sofile, asi ei puuduta Wikileaksi, sest inim-, isiku puutumatus ja äh, infole juurdepääs, see on oluline ja seda me tahame saavutada, et äh, andmed oleksid kodanikele kättesaavad. ma usun, et siin on üldine nõusolek, me tahame siiski saavutada suurenenud tähe-, äh, läbipaistvust aga on erinevaid viise, kuidas käsitleda erandeid, millised oleksid formaalsed trioloogid või millised oleksid koridorijutud või millised oleksid need paberid, mis nõuavad ka mõnede äride kaitsmist äh, näiteks konkurentsi teemadel. Neid kõike tuleb arutada, aga üldiselt äh, me oleme ju kõik nõus, et läbirääkimised peavad kohe alg-, algama, sest ummikseis peab lõppema aitäh, proua Vikström. aitäh, härra president. see arutelu ei kuulu küll avatud Euroopa Liidu konteksti aastast kaks tuhat kolmteist. selle, see arutelu oleks pidanud toimuma mitu kümnendit tagasi. kõigepealt me peaksime käsitlema, kes omab dokumente, kes omab infot kas need on institutsioonid, kas see on komisjon, kas need oleme meie või parlamendiliikmed, ei, minu meelest on selge, et dokument kuulub meie kodanikele ja seetõttu on neil ju õigus dokumente lugeda. ja seetõttu me ei saa sellele ju ka vastu vaielda ja seetõttu on kahju, et komisjon ei ole äh, juhi rolli täitnud. salatsemine ei kuulub meie tulevikku. Lissaboni leping ütleb, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegutsema suurema avatusega ja ma arvan, et selles mõttes on väga kahju, et komisjoni seisukoht on nii tagurlik ja kardab justkui avatust. see ei ole hea Euroopa Liidule, kes peaks pöörduma kodanike poole. aitäh! ja nüüd vaba mikrofon, palun. ja mul on äh, proua Pesesko sõnasoov. suur tänu. juurdepääs Euroopa Liidu dokumentidele on väga oluline meie kodanikele, äh, andmaks võimalust äh, neil tutvuda Euroopa Liiduga see suurendab nende usku Euroopa Liitu ja äh, annab neile ka parema arusaama otsuste tegemise protsessist Euroopa Liidus. seetõttu me peame äh, praegusest ummikseisust välja saama ja võtma vastu määruse, mis on kohandatud ka reaalsusele. Euroopa Parlament on oma positsiooni äh, võtnud vastu, see protsess on siiski ummikseisu sattunud ja seetõttu on ikkagi kodanikel väga oluline saada juurdepääs Euroopa Liidu dokumentidele. kas me räägime siin agentuuridest, mingitest äh, ametkondadest ja see kahenädalane äh, tähtaeg, et mille jooksul tuleb äh, dokument edastada, kas see lahendaks probleemi? aitäh selle aruteluga oleme nüüd äh, lõpetamas. volinik Boržile sõna. kõigepealt ütleksin, et väga selgelt on, väga selge on see, et komisjonil on läbi vaadatud reformitud määrus ja komisjon on liikumas selles suunas, et see määrus vastaks Euroopa äh, Liidu äh, hartale ja Lissaboni leppele. tahaksin öelda, et kokkulepe äh, seadusandjate vahel oleks olemas, aga Taani eesistumise ajal äh, püüe äh, leida kompromissi ei läinud läbi. enamik äh, liikmesriike jagab komisjoni seisukohta ja ei toetanud muudatusettepanekuid, mille esitas parlament. näiteks äh, Küprose eesistumise ajal püüti leida ühist teemat, aga kompromissi ei suudetud siiski leida ja praegune Iiri eesistuja nii palju kui ma tean, ei ole selle küsimusega edasi liikunud. ja peame nüüd vaatama tulevikku ja ma usun, et äh, komisjon suudab selle küsimuse võtta üles Leedu eesistumise ajal, et nõukogu vaataks selle küsimuse uuesti läbi ja korraldaks vajalikud trialoogid, et äh, suudetaks pidada ka edukaid läbirääkimisi aitäh ja härra Kasmanile sõna. väga oluline märkus, võttes arvesse, et parlamendil on täiesti erinev seisukoht komisjoni rollist, mis puudutab äh, läbirääkimisi Taani ja Küprose eesistumise ajal, aga me oleme valmis esitama oma ettepanekuid ja muudatusettepanekud, kas siis äh, komisjon avaldab äh, oma ettepanekud ei, kas nad seda tegid, ei teinud, aga nad tahavad tõendada, et, et raportöör on kuidagi amneesiaga kimpus. aga kuna see põhjus, et miks me oleme ummikus, on see, et nõukogu peab saama esimest korda lugeda ja pärast seda komisjon peab meiega kas nõustuma või esitama omad ettepanekud, aga minu meelest on just komisjonis see probleem jah, see oli nüüd tegelikult õieti küsimus komisjonile, volinik, kas te olete valmis vastama? ma arvan, et mina ikkagi jään selle juurde, et me peame edasi liikuma ja komisjon tahab asja üles võtta Leedu eesistumise ajal ja komisjon on juba oma seisukoha selgeks teinud ja on parlamendi ettepanekute osas ka oma seisukohad avaldanud, aga kinnitan veel kord, et me võtame selle küsimuse jutuks Leedu et-, eesistumise ajal ja ma loodan, et siis saavad ka trialoogid toimuda. aitäh, sellega arutelu ka lõpeb ja järgmises osaistumisel me jätkame nüüd kahekümne esimesel mail pool kaheksa äh, kuni kella kaheni ja siis kella kolmest kuni kella üheteistkümneni õhtul